pärastlõunal, kui meid äh, oli siin väga vähe kohal. suur tänu, proua Veržea, ma arvan, et sama panustatult äh, võtsid kõik ülejäänud ka selle märkuse teadmiseks. selle istungjärgu protokoll avaldatakse järgmise osa istungjärgu alguses ja kui keegi pole vastu, siis resolutsioonid